meelde, et hääletus härra Martini raporti üle toimub kolmapäeval ja järgmine istung, istung jätkub äh, äh homme kella üheksast, äh, kestab kella üheni ja siis uuesti kolmest kella kahekümne neljani. päevakord on olemas veebileheküljel ja teie dokumentide hulgas, suur tänu!